tere hommikust kõigile, alustagem oma tänase istungiga. jätkub siis äh, meie viimase kandidaadi kuulamine, Sloveenia kandidaat äh, härra Milan Martin Švikl Eh, tere tulemast teile ja teeme nii, nagu ka eile. Eh, kõigepealt saab sõna kandidaat viieks minutiks sissejuhatuseks, kümme minutit siis meie raportöörile ja ülejäänud aeg jääb saadikute küsimustele ja härra Tšvikli, teil on viieks minutiks sõna. Eh, härra esimees austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad! lubage mul alustada oma emakeeles, sloveeni keeles, ütleb kõneleja, ja läheb siis üle inglise keelele. Eh, tahaksin eh, aja kokkuhoiu mõttes, ütleb kõneleja, rääkida inglise keeles. paari sõnaga siis ülevaade minu senisest karjäärist eh, riigirahanduse eksperdina, olen Keskpangast keskpankur ja olen äh, üritanud siis Sloveenias äh, tagada selle, et äh, Euroopa Liidu liitumisaegadel saime me paika kaasaegse eelarvetsükli, sealhulgas eelarve ettevalmistustöö mis vastab kaasaegsetele nõuetele, eelarve täitmismenetlus ja kontrollimenetlus, mis oleks tagatud siis nii sisekontrolli läbi kui ka äh, väliskontrolli läbi. alustasin öö, äh, oma karjääri Keskpangas tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel minu töö päädis äh, Keskpangas siis äh, Sloveenia iseseisvumisega. juba siis hakkasin tegelema rahandusküsimustega. täiesti selge oli see, et meie vana riigisüsteem rahanduslikus mõttes ei olnud jätkusuutlik. üheksakümnendatel aastatel töötasin Maailmapangas. on äh, kahe tuhande neljandal aastal saabunu, Euroopa Liitu saabunud riikide jaoks olnud pangaks, kes on ähm, tegelenud peaasjalikult sellega, et üles ehitada sobiv majanduslik keskkond ja rahanduslik keskkond äh, liitumiseks ähm, ja et tagada siis äh, see, et äh, maksumaksja raha kulutataks korrektselt tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal naasesin kodumaale Sloveeniasse Äh, liitusin siis äh, läbirääkimismeeskonnaga, keda juhtis tänane äh, Euroopa Komisjoni volinik härra Potočnik ning tegelesin siis riigi rahanduspoolega, tagamaks selle, et meil oleks paigas vastav seadusandlus, et oleks metodoloogiline alus korralik ja mm, vastavad süsteemid siis riigi rahanduse toimimiseks ja see kõik äh, aitas kaasa sellele, et äh, Sloveeniast äh, sai siis sujuvalt Euroopa Liidu liikmesriik ning tegelesin siis ka liitumiseelsete toetusvahendite paketiga ja esimesest maist kaks tuhat neli siis saigi Sloveeniast Euroopa Liidu liikmesriik, mina olin tollal äh, valitsuses rahandusminister ja üritasin tagada selle, et meil oleks kõikides valdkondades, äh, milles olime kontaktis komisjoniga ja ühenduse õigustiku vaatevinklist paigas, sobivad äh, käitumismudelid. miks ma kandideerin Euroopa Kontrollikoja liikmeks? minu meelest äh, on tõhusaks maksumaksja raha kasutamiseks vajalikud kolm mm, olulist hooba. kõigepealt äh, seadusandlus, mis oleks kohane, teiseks äh, liikmesriikides äh, hästi toimivad riigikontrollid ja Euroopa tasandi kontroll ning parlamentaarne järelevalve kolmandaks, eh, sellepärast et see annab võimaluse avalikuks aruteluks selle kohta, kuidas vahendeid kasutatakse. ning ma olen terve oma karjääri jooksul Sloveenias oluliselt panustanud eh, kahte nendesse, nendest hoobadest. minu töö on kindlasti aidanud kaasa Sloveenia riigi rahanduse alase seadusandluse kujundamisele ning samuti parlamentaarse järelevalve osas on mul olnud sõna kaasa mängida viimase mandaadi ajal, me selle sisse tõime, eh, kopeerides siis eh, Ühendkuningriigi esindajate koja, alamkoja eh, vastavaid süsteeme. kui te toetate minu kandidatuuri kontrollikoja liikmeks, siis äh, luban teile, et annan endast parima, tagamaks selle, et äh, parlamentaarne kontroll Euroopa Parlamendi poolt ja et koostöö kontrollikoja ja parlamendi vahel saab olema selline, et maksumaksja tunneb, et Euroopa Liidu eelarvesse minevad nende vahendid on ka korralikult ja reeglitepäraselt kasutatud. suur tänu ja, ja sõna saab proua Jala Sender Sí, gracias, presidente. Sí. suur tänu, härra esimees. tere tulemast, härra Tsvikl. soovisin teilt küsida järgmist. Te olete olnud mitmeid aastaid tegev rahvusvahelisel tasandil kui aga vaadata, millised saavad olema teie võimalikud tulevased ülesanded Kontrollikojas, siis ma sooviksin teada, millised on teie kujutelmad sellest, kuidas meie komisjon saaks koostööd teha Kontrollikojaga te soovite saada Euroopa Kontrollikoja liikmeks saada, kuidas teie seda koostööd kujundaksite? oma vastustes te kirjutate, et te olete arvamusel, et mõlemal organil peaksid olema sarnased tegevused. ma sooviksin teada eh, täpsemalt selle kohta, et me, et meie ülesanded ei hakkaks kattuma sest et me pea, meie ülesanded peavad olema küll erinevad, aga üksteist täiendavad teiseks, sooviksin teilt saada lisainfot veel järgmise küsimuse kohta. me räägime praegu Böschi raportist, see oli ka eelmine esimees siin komisjonis ka oma kõnes Kontrollikoja ees ta ütles, et on vajalik Kontrollikoja radikaalne reform läbi viia. ja seal ei pea olema esindatud kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, vaid tegevus peab olema tõhusam ja professionaalsete audiitorite hulk peab olema väiksem. sest kahekümne seitsme esindaja puhul tekib alati kahtlus, et äh, esindatakse eelkõige oma liikmesriigi huve. kas väiksem kolleegium tagaks tõesti ka selle struktuuri sõltumatuse, mida teie arvate sellest? veel üks teema, mida sooviksin küsida teilt. küsimustiku lõpus äh, küsitakse ka, kas te olete valmis oma kandidatuuri tagasi võtma, kui parlament ei poolda teie nimetamist Kontrollikoja liikmeks? Teie vastus mind päris ei veenanud ma arvan, et te peaksite meile täpsemalt kirjeldama ja ütlema, kas te olete valmis oma kandidatuuri tagasi võtma, kui parlament arvab, et äh, teie kandidatuur ei sobi. et sooviksin siis neid täpsustusi veel teilt kuulda, tänan. suur tänu kõigi nende küsimuste eest. arvan, et kogu puu ja kontrollikoda tegelikult omavad sarnast missiooni. Nad täiendavad teineteist. nimelt, kui parlamendi eelarve kontrolli komisjon kuulab mingit raportit, siis on tähtis teada, kuidas liikmesriikides kasutatakse maksumaksja raha minu koduriigis toimusid kuulamised vanasti nii, et parlamendiliikmed küsitlesid kontrollikoja või Riigikontrolli liikmeid, esitasid neid küsimusi, mis nagu olid suunatud valitsusele. see täiendav funktsioon tähendab seda, et minu meelest töötavad ju kontrollikoja liikmed teie jaoks, et teie kasutate äh, sealsete audiitorite leide selleks, et omakorda küsimusi esitada ja loomulikult meie leidude põhjal saate te äh, teha ettepanekuid seadusandluse muutmiseks, et paremini kasutada maksumaksja raha. kui meie leiame sellise tööviisi, et Euroopa Kontrollikoja raportid saaksid teie töö aluseks, oleks see kindlasti oluline samm. Te küsisite ka, kui ma teie toetust ei saa, kas ma olen valmis oma kandidatuuri tagasi võtma. tulin siia ennast tutvustama ja ma arvan, et minu eh, karjääri põhjal eh, ei tohiks küll mingeid olulisi põhjusi olla, miks teie ei, ei saaks minuga tõhusat koostööd teha, kui ma töötaksin Kontrollikoja liikmena, aitaksin teid eh, teie töös, kui te jälgite, kuidas maksumaksja raha kulutatakse Sloveenias on loodud vajalikud tingimused tõhusaks finantsjärelevalveks ja loomulikult äh, selle tulemusel on loodud ka usaldusväärne finantsjuhtimise kultuur. aga muidugi, kui teie mind ei toeta, ei usalda mind, siis oleks koostöö väga keeruline, seetõttu ma loodan väga, et te toetate mind ja te küsisite ka, milline võiks olla kontrollikoja koosseis, kas ta peaks koosnema kahekümne seitsmest liikmest nimelt? muidugi, alati, kui on äh, ruumis rohkem kui seitse inimest, siis on vestlust väga raske arendada, tavaliselt tehakse avaldusi siis. aga te teate, et kontrollikojas on neli töögruppi või, või koda eh, ja seal toimuvad eh, nii-öelda eelkuulamised, kui raportit ette valmistatakse kontrollikoda muidugi soovib end reformida, võib-olla on see õige samm, aga mul ei ole ka kõik, kogu informatsiooni, et lõplikku hinnangut anda. ma arvan aga siiski, et kui töö on niimoodi organiseeritud, et to toimivad ka kontrollikoja liikmete väikesed töögrupid ja kui siis saab diskussioone korraldada, eelkuulamisi korraldada, enne kui raportid kinnitatakse lõplikult Kontrollikoja poolt, siis see oleks kindlasti kasulik, parandaks töö tõhusust ka Euroopa Kontrollikojas. ja minu arvates on ka eh, see tähtis ehm, kontrollikoja liikmetele, kes saaksid eh, paremini koostööd teha ka Kokovuga Euroopa Parlamendiga maksumaksjate raha kulutamise jälgimisel. suur tänu teie vastuste eest. Teil on tõesti väga palju kogemusi olete töötanud Maailmapangas. Te olete tõesti väga hästi ettevalmistunud äh, kandidaat. Te teate kindlasti, et üks aspekt, mille puhul äh, siin komisjonis probleeme tekib, ähm, on seotud äh, koostööprogrammide kontrolliga, mis äh, leiavad aset koos teiste organisatsioonidega, näiteks äh, kas Maailmapangaga või ka teiste organisatsioonidega, nii et kuidas teie aitaksite meil nendest ähm, probleemidest, äh, mis on seotud kontrolliga, üle saada? ma sooviksin ka teada, kas siin on mingisuguseid juriidilisi probleeme, te olete rääkinud ka ähm, erinevate organite eraldamisest, meil on lihtsalt selge, te olete maininud ka lahutusest, meil on lihtsalt vaja siin asjades äh, selgust saada, et eraelu on eraelu, aga igal juhul teie eraelu ei tohiks kindlasti mõjutada teie tegevust Kontrollikoja liikmena. küsimus rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide tõhususest ÜRO ja Euroopa Liidu abist. selle kohta võin öelda, et kuue-seitsme aasta kogemuste põhjal Maailmapangas olen näinud, et äh, ÜRO institutsioonid erinevad tunduvalt teistest institutsioonidest. annan teile näite. olin sõjajärgse Bosnia-Hertsegoviina ülesehitusprogrammi ökonomist Maailmapangas ja me tegime koostööd nii Euroopa institutsioonidega ähm, kui ka teiste organisatsioonidega, kellega tekkis probleeme. ja probleemid tekkisid iseäranis sellises olukorras, kus, kus äh, erinevaid asutusi oli liiga palju sõjajärgne ülesehitus Bosnia-Hertsegoviinas sai kõige rohkem tuge Maailmapangalt, üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus töötati välja vastavad programmid ja muidugi saan osa oma tollasest kogemusest ära kasutada ka tulevases töös, aga loomulikult ma ei taha mingisuguseid Äh, veksleid välja anda ja öelda, et kõik see, mis äh, rahvusvahelise arenguabi äh, osas tehakse, on, on ideaalne. muidugi finantsinstitutsioonid, kui nad laenavad raha, tahavad oma raha tagasi saada. E, kui raha antakse lihtsalt välja, siis, siis võib tekkida probleeme, suuri probleeme Te küsisite minu kohtuvaidluste kohta. ma ütlesin, et tõesti, koduriigis on üks asi pooleli. mulle on öeldud ka ühe valitsusametniku, endise valitsusametniku poolt, et ma olen liiga äh, karme küsimusi neile kahe tuhande seitsmendal aastal esitanud, ma ei tea, kui nad alles praegu sellele mõttele jõudsid, siis see küll Äh, ma ei oska selle kohta midagi öelda. suur tänu. härra Tšuikel, ma nägin, et kahe tuhande neljandast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani juhatasite see teie parlamendi eelarve kontrolli komisjoni ja tegite koostööd Suurbritannia Riigikontrolliga. miks te tegite brittidega, Briti kontrollikojaga eh, koostööd, miks mitte Euroopa Kontrollikojaga, et eh, välja selgitada eh, parimaid meetodeid finantskontrolli elluviimiseks? ja ma küsin ka seda, kui teie paneksite ennast Euroopa maksumaksja kingadesse siis kas teie arvates kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmine saab pakkuda rahuldust Euroopa maksumaksjale? Te küsisite, miks me töötasime ko koos äh, Briti riigikontrolliga. me töötasime välja mitmed protseduurireeglid, nimelt avalikustamise kohta, kohta ja korraldasime ka äh, avaliku pakkumise äh, ja selgitasime välja, kes siis on parim äh, meie partneriks olema. saime pakkumised kolmelt liikmesriigilt. kõigepealt pakkumise kvaliteet huvitas meid, hinnatase huvitas meid, aga kolmandaks ka huvitas meid Briti riigikontrolli võimalus pakkuda meile otsekontakte Westminsteri alamkoja eelarvekomisjon ja meie komisjon vahetasid kogemusi, me käisime äh, üksteisel äh, külas, tegime koostööd, korraldasime koos kuulamisi, me käisime eh, Briti parlamendis eh, ja ma olen kirjutanud ka kaheteistkümnendal leheküljel, kuueteistkümnendal leheküljel sellest, aga inglisekeelses eh, dokumendis räägitakse parlamentaarsest koostöökomisjonist, aga see tegelikult peaks olema raamatupidamiskoostöökomisjon, mitte mingi poliitiline organ. seega meie brittide abiga võtsime vastu eelarvekomisjoni uued äh, uued protseduurireeglid, mis aitasid ületada erakondadevahelisi erimeelsusi. Ähm, selle alusel oli meil õigus valitsusele esitada küsimusi, toetudes Sloveeni riigikontrolli andmetele või raportitele. ja kahe tuhande kaheksanda aasta küsimuse kohta. kui te küsite, kas maksumaksja võib rahul olla kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisega, see on ju teie töö, kogu muu töö Äh, seda välja selgitada ja ma ei taha kommenteerida seda, aga kõik sõltub ka äh, metoodikast, kuidas hinnatakse riske ja, ja kuidas, millised on äh, testivalimid ja selle põhjal siis annab eelarve täitmisele ka Kontrollikoda oma hinnangu, aga muidugi äh, kõikide riigikontrollide jaoks ja ka Euroopa Kontrollikoja jaoks on metodoloogiliselt veel palju ära teha, otsustada, millises suunas liikuda ja, ja siin saate teie, parlamendi eelarve kontrolli komisjon, kindlasti palju kaasa aidata, sest Euroopa Parlament on ju see, kes lõppude lõpuks eh, finantsjärelevalvet maksumaksja nimel teostab ma arvan, et metoodika muutmise jõupingutused ja, ja töö eriraportite koostamisel annab järjest paremaid võimalusi välja selgitamaks, kuidas maksumaksja raha täpselt kulutatakse. härra Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, tagjelölt úr, két kérdésem lenne. härra esimees. mul on kaks küsimust meie tänasele kandidaadile. kahjuks ei ole meile laekunud mitte mingisugust informatsiooni või vähemalt ei ole see välja tulnud eh, tema kirjalikest vastustest selle kohta, et aastal kaks tuhat neli Sloveeni parlament ei toetanud äh, teie kandidatuuri äh, Sloveeni riigikontrolli esimehe kohale. vasaktsentristid omasid äh, tollal Sloveeni parlamendis enamust ja ilmselt ei olnud põhjuseks seega sugugi mitte poliitilised kaalutlused, vaid neil oli mingisuguseid teisi äh, vastuväiteid teie kandidatuurile. nüüd, arvestades seda, et Sloveeni parlament on teid pidanud sobimatuks Riigikontrolli esimeheks, siis kuidas saaks Euroopa Parlament pidada teid sobivaks Euroopa, Euro-, Euroopa Kontrollikoja liikmeks? ja teine küsimus, Ayala Sender juba mainis seda ka oma küsimustes ja tegemist on tegelikult ju väga lihtsa küsimusega. eelarve kontrolli komisjon. kui meie üht või teist kandidaati ei toeta, siis on äh, väga selge äh, küsimus ju, see on jah ja ei küsimus, kas te võtate sellisel juhul oma kandidatuuri tagasi Äh, kui te ütlete meile selge sõnaga ei, siis äh, teil on see õigus, kuid vähemalt me oleme saanud konkreetse vastuse. praegu te põiklete vastuse eest kõrvale. ma tahaksin teada, kas te ütlete selgelt jah või ütlete selge sõnaga ei. mõlemad seisukohad on täiesti õigustatud muidugi, aga tahaks ikkagi teada, kas te võtate oma kandidatuuri tagasi, kui me teid ei toeta või ei. Äh, suur tänu, härra Deutsch, mõlema küsimuse eest tõsi on, et kahe tuhande kolmanda aasta lõpus kandideerisin ma Sloveeni riigikontrolli esimehe kohale. tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast kuni kahe tuhandenda aastani kui tegelesime Sloveenias läbipaistva seadusandluse ülesehitamisega sain ma endale Sloveenias kuulsuse kui sõltumatu inimese kuulsuse, kuid kes samal ajal, keda samal ajal on väga raske veenda milleski, kui ma ise arvan, et teistsugune arvamus on teistsugune. tollal tõesti vasaktsentristid olid koalitsioonis ja nende enamus parlamendis eeldatavasti oleks võinud ja pidanud mind toetama veebruaris kaks tuhat neli tulevase eh, Sloveeni riigikontrolli esimehena. miks nad mind ei toetanud, eh, ma ei tea, tegemist on salajase hääletusega ja vaja on absoluutset häälteenamust selleks, et kedagi ametisse nimetada ja muidugi igasuguseid kuulujutte levis. Nende seas ka see, et äh, mind ei valitud selleks, et mind ei ole võimalik äh, kõigutada ühte või teise suunda ja otsustati, et ei anta sellisele jäärapäisele inimesele üheksa aastast äh, ametiaega ja tulemas olid valimised järgmisel aastal. ja noh, mandaati ma ei saanud seesama vasaktsentristlik valitsus kutsus mind hiljem muuseas äh, härra Potočniku asendajaks, mm, äh, et välja vahetada siis härra Potočnik Euroopa asjade ministrite kohalt äh, ma olin, olen alati olnud tehnokraat, aidanud kaasa Sloveeniale väga oluliste küsimuste edendamisel ja tegelikult ei ole õige, et Sloveenia parlament mind ei toetanud, sellepärast et äh, nimelisel hääletusel, äh, mis korraldati siis ministriks saamise puhul, toetas mind terve parlament, aga salajasel hääletusel äh, nad mind ei toetanud, peaasjalikult ilmselt sellepärast, et nad ei tahtnud anda üheksa-aastast ametiaega inimesele, kes oli tuntud ja teatud kui sõltumatu ja kõigutamatu ja pärast poliitilisi debatte ütlesid nad ei minu kandidatuurile. ja siin täna seisan teie ees sellesama sõltumatu ja kõigutamatuna. kirjalikes vastustes ei saa ma öelda jah või ei kuid saan tulla siia teie ette ja öelda, et ma olen kakskümmend aastat olnud tehnokraat. no kui sellest ei piisa teie toetuseks, siis muidugi on väga raske mul ette näha tulevast koostööd teiega, kui te mind ei ole täielikult toetanud. see lihtsalt ei ole võimalik, seega teie vastusele küsimus on ilmselge. mõistagi, kui teie mind ei toeta, lähen koju tagasi. suur tänu, suur tänu härra Tsviklile ja läheme nüüd meie viimase kuulamise juurde siin on meil äh, siis äh, äh, ülejäänud kandidaadid. meil on iga kandidaadi jaoks nüüd kakskümmend minutit ainult ja alustagem siis Tšehhi ametiasutuste kandidaadi härra Kinštiga. tegemist on siis nüüd uute kandidaatide puhul nendega, kes on uuesti ametisse nimetatavad. selle, selle järgi Kersti Kaljulaid Eestist ja Igor Slutborš Lätist. traduzione, translate. Allora, dal momento appunto come... niisiis, kallid kolleegid, nagu ma ütlesin hetk tagasi, järgneb eh, siis eh, nende kontrollikoja liikmete kandidaatide kuulamine, kellega meie komisjon on juba hästi tuttav ja ma paluksin siis kõigil kolmel kandidaadil paari minuti jooksul ennast lühidalt tutvustada ja siis saab sõna meie raportöör proua Jala Sender ja alustagem võib-olla siis härra Kinstist, teil on kaks minutit. suur tänu, härra esimees mul on äh, väga suur au äh, osaleda sellel tänasel kohtumisel ja palun siis teiseks mandaadiks teiepoolset äh, toetust ma esitasin teile ülevaate oma karjäärist, liitusin Kontrollikoja kuus aastat tagasi ja määrati siis äh, välistegevuse valdkond äh, minu äh, ekspertvaldkonnaks, selles valdkonnas ma siis seni olen ka töötanud. oma mandaadi ajal vastutasin ma kaks korda iga-aastase Euroopa arengufondide aastaaruande eest ja ka siis tulemusauditite eest mis mulle määrati peaasjalikult arenguabi valdkonnas. mul oli väga suur heameel esitada teile oma ametiaja jooksul kolm eriaruannet ja kõik kolm said positiivse toetuse. kõigepealt siis eri öö, ähm, otsus keskkonna abi osas, tervishoiusektoris antava abi ning mittetulundusühingutele antav abi. oma karjääri jooksul öö, äh, kontrollikojas äh, olin ma äh, kaasatud ka horisontaalsete eesmärkide saavutamiseks, ta oli näiteks ka Kontrollikoja halduskomisjoni liige kolm aastat ja praegu äh, juhin ma välistegevuse grupi tööd. E, esindasin ka meie Äh, gruppi siis äh, eelarve otsetoetuste auditeerimise osas, lühidalt siis, härra esimees. Äh, mul oli väga suur au teha koostööd oma ametiaja jooksul tihedalt ka selle komisjoniga ning loodan, et saan teie toetuse siis ka järgmiseks mandaadiks. suur tänu ja järgmisena saab sõna kaheks minutiks Eesti kandidaat proua Kaljulaid suur tänu, härra esimees. ka mul on väga hea meel eh, võtta kokku eh, minu töö Kontrollikojas eh, Kokopuuga viimase kuue aasta jooksul. ma olen väga tihedat koos, ma olen töötanud alati Kontrollikojas finantsauditi poolel, alustasin kõigepealt siis teadus- ja sisepoliitikate osas poolel ja praegu vastutun ühtekuuluvusfondide eriabi valdkonna eest ja samuti nagu teised kolleegid, olen äh, olnud äh, halduskomitee äh, liige ja juht kaks aastat ning olen ka infotehnoloogia osas olnud väga huvitatud ja see on kindlasti aidanud kontrollikojal kujuneda selliseks, nagu ta praegu on IT-küsimustes. eriaruanded, neid on olnud ainult kaks minu poolt, Pagulaste Fond ja Galileo, kuid ma olen väga rahul selle toetusega, mis Kokopuu on andnud meile selles valdkonnas ja, ja kuidas nad on toetanud meie järeldusi antud valdkonnas ning väga head on olnud ka meie arutelud Kokopuuga selles küsimuses. olen olnud ka Europoli auditeerimiskomisjoni, auditikomitee liige ning äh, kolmandat aastat siis praegu seal ja ka äh, eksperthinnangute ja enesehinnangu komitee liige ning üritan praegu kasutada TAS-metodoloogia alasi teadmisi nii hästi kui võimalik ära kontrollikojas olles siis eh, TAS-i rakkerühma liige, kus praegu arutatakse meie eh, TAS eh, järeldusotsuse tööd ja eriotsuseid, mis ka teie jaokski väga olulised. hea meelega vastan teie küsimustele ja tõesti loodan, et ka tulevikus usaldate mind suur tänu, järgmiseks kahek minut-, kaheks minutiks eh, saab sõna Igor Lutborš, kes on Läti ametiasutuste kandidaat. Eh, suur tänu, härra esimees, eh, austatud parlamendisaadikud, suur tänu selle võimaluse eest teiega veel kord kohtuda ja lühidalt rääkida sellest, mida ma oma kuueaastase ametiaja jooksul olen siis teinud. kõigepealt nimetati mind panganduse, mm, laenamise ja laenu andmise sektorisse ning olen, vastutasin siis peatükkide kümme ja üksteist eest äh, Kontrollikoja aastaaruandes. lisaks sellele olen ühes Kontrollikoja arvamuses osalenud liikmena ja alles hiljuti esitasin sellele samale komisjonile siin kaks eriaruannet, kõigepealt äh, komisjoni eh, komisjoni puudutav ja teiseks siis pangandust eh, puudutav MEDA eh, programmid. horisontaalsed ülesanded, kahe tuhande kuuendast aastast olen ma, olen Kontrollikoja haldusnõukogu komi-, halduskomitee liige ning äh, ka selle komitee juht, tegelenud paljude küsimustega, nii nagu teised kolleegid, me kõik kolm oleme olnud halduskomitee liikmed ja proua Kaljulaid oli siis eh, enne mind eh, selle komitee esinaine. praegu olen ma siis eh, eriaruande koostamismeeskonna liige ühes väga olulises küsimuses nimelt toetused, mida Euroopa Liit annab VKI-dele ning lisaks sellele ka äh, töögrupi liige Kontrollikojas, äh, mis tegeleb tänase majandus- ja finantskriisiga. samuti nagu eelmised kandidaadid, äh, loodan ka mina teie toetusele teiseks mandaadiks ja loodetavasti on teil võimalik seda usaldust äh, minu vastu ka üles näidata. suur tänu! suur tänu ja sõna saab proua Jala Sender äh, omapoolseteks küsimusteks. suur tänu, härra esimees. tegu on nüüd kontrollikoja juba olemasolevate liikmete äh, taaskinnitamisega arvestades ka praeguse äh, reformiga, äh, siis ma usun, et see kindlasti toob endaga kaasa ka parandusi. härra Kinst, teilt ma sooviksin küsida, et natukene täpsustaks, täpsuks, täpsustaksite paari punkti. meie komisjon, nagu te teate, ähm, kasutab seda kuulamist mitte ainult operatiivselt, vaid me sooviksime teada, äh, saada rohkem infot selleks, et oma probleeme lahendada. näiteks ähm, meil oli probleeme rahvusvaheliste organisatsioonidega ja ma sooviksin teada teilt äh, täpsemalt, kuidas teie tulevikus näete siin parandusi, et eriti just kontrolli osas, äh, Euroopa Liidu vahendite ähm, kasutamise kontrolli osas? valitsusväliste organisatsioonide osas, et äh, kus te näete siin parandusi, just sellepärast, et Euroopa Parlament soovib ka siin rohkem äh, parandusi näha ka kontrolli osas meie välistegevuses. et siin peab keskenduma võimalikele ohtudele. milline on siin väljavaade võimalike kinnitusavalduste osas? mis äh, hakkab toimuma nende organisatsioonidega, kes on juba äh, kohapeal ja tegelevad meie välistegevusprogrammidega, sellepärast et praegu tekib oht, et me kaotame nende tegevuste kontrolli silmist. ja selle tulemusena nad ei saa enam korralikult töötada. nüüd proua Kaljulaid. mõned kolleegid äh, ütlesid, et äh, me siin võib-olla äh, peame teid ainult õnnitlema ja ei peakski nii palju küsimusi teile esitama. aga ma olen raportöör ja juba seetõttu pean oma küsimusi esitama, kuigi meie koostöö on olnud väga hea muidugi. nüüd, mis puudutab mis puudutab nüüd ekspertaruandeid, ma sooviksin äh, mõningaid täpsustusi, siin on ähm, kokku lepitud Kontrollikoja äh, reformi osas. Äh, siin on tegu ka mõningate uuendustega. millised põhielemendid on teie jaoks kõige olulisemad? kuidas saaks kontrolli kontrollikojas veelgi parandada ja kuidas see kuidas selle reformiga saab parandada kontrollijate kontrollimist? samuti pikaajalised finantsperspektiivid, kuidas me saame siin läbipaistvust parandada ja ka kuidas me saame pikemas perspektiivis äh, suuremat äh, ülevaadet saada e, tulevatest arengutest. nüüd härra Ludborš. Teie olite ka halduskomitees tegevad kuidas teie sooviksite kontrollikoja organisatsiooni parendada ja selle tõhusust tõsta? lõpetuseks veel finants- ja majanduskriisi kohta. liikmesriigid ja institutsioonid nõuavad eh, lihtsustamist. leitakse, et finantskriisi tuleb kasutada menetluste, programmide, Euroopa Liidu vahendite kasutamise lihtsustamiseks ja kuidas saab äh, seda äh, selles raames ka siis kontrolli äh, lihtsustada, millised on teie arvamused selle kohta? meil on praegu ka uus Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend ja see käib kõik käsikäes, sooviksin saada ka teie arvamust selle kohta, suur tänu! suur tänu! kõigepealt vastaksin küsimusele, mis puudutas rahvusvahelisi organisatsioone rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu liigub väga palju raha ja need kanalid on alati kasulikud, sest ÜRO tegutseb kriisipiirkondades, kus on vaja humanitaarabi ja nii edasi ja nii edasi. Te teate, et hiljuti avaldati ÜRO üks audit, kus äh, siis vaadeldi, kas, äh, kas on alati õigustatud, et komisjon otsustab rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu abivahendeid kanaliseerida. Äh, kaaludes ka oma finantseerimise osa meie arvamus oli mõnel puhul üsna kriitiline. kindlasti ei ole rahvusvahelised organisatsioonid ainus võimalus. nüüd äh, uue finantsmääruse väljatöötamisel nähakse ette, ette ka äh, see võimalus, et äh, komisjon või volinik peaks mitme, mitme abiorganisatsiooni eh, või fondi eh, rakendamist juhtida ja ma arvan, et see on väga hea. komisjon on loomulikult eh, kõige suurem abidoonor üldse ja ÜRO Äh, Rochelli fond oli muide kõige skandaalsem juhtum, kui komisjon otsustas sinna raha paigutada, aga komisjonil endal ei olnud mingit mõju selle raha kasutamisele. veel üks aspekt rahvusvaheliste organisatsioonidega töös on see, mida teiegi teate, et mm, komisjonil peaks olema piisavalt mm, motivatsiooni äh, Äh, raha äh, paigutamiseks endal, sellepärast et muidu pole komisjonil piisavat ligipääsu vastavale dokumentatsioonile. see on äh, kontrollikoja järeldus ja seetõttu ongi sõlmitud selline leping nagu FAFA, mis võimaldab komisjonil ka ligipääsu dokumentatsioonile. või vabaühinduste kohta on esitatud samuti väga põhjalik audit seal käsitleti kõigepealt äh, seda aspekti, kuidas komisjon on kaasanud vabaühendusi strateegiliste otsuste tegemisel ähm, ja nagu te teate, dokumentides muidugi on alati kirjas, et see on komisjoni eesmärk, aga meie olime väga kriitilised, me ütlesime, et tegelikkuses ei ole see äh, realiseerunud äh, teine osa võib-olla, milles me nii kriitilised ei olnud, see puudutas vabaühenduste kasutamist nii-öelda äh, rakendusorganisatsioonidena ja seal anti soovitusi, kuidas siis vabaühendusi komisjoni poolt paremini ära kasutada programmi juhtidena, programmide e-, elluviimiseks, koolituse võimaldamise küsimused ja nii edasi. vastavad struktuurid on ikka veel küsitavad, kõnelused käivad, ma usun, et Euroopa Komisjoni lähenemine vabaühendustele peaks siiski jätkuvalt olema selline, et neid kaasatakse ehm, arengupoliitikasse, arenguabipoliitikasse ja see aitab kindlasti stabiliseerida poliitilist olukorda, muide, vabaühendused võib-olla on abi jätkumise seisukohalt ainus garantii paljudes piirkondades, kui neid nähakse partneritena. ma olen lugenud ka, et Euroopa Komisjon vastutab jätkuvalt selle eest, kuidas konkreetseid programme koostatakse ja neid ellu viiakse loodan, et see äh, edasist äh, vabaühenduste kaasamise protsessi ei kahjusta. tänan, proua Kaljulaid. suur tänu. eksperthinnangute ja enesehinnangu puhul oli selge see, et äh, kontrollikojal on võimalus oma tööd tõhustada, see muidugi sõltub ka meie kodade struktuurist ja eriraportitega saab kindlasti samuti tõhusust tõsta. arenguruumi on ka kommunikatsioonis nii siseses infovahetuses kui ka välises infovahetuses ja minu äh, mõte ongi selles, et audiitorit saab uskuda ainult siis, kui tema töö on läbipaistev aut-, auditi, audiitori töö sõltub koostööst oma kolleegidega, liikmesriikidega ja samuti üldisest keskkonnast, näiteks ühtekuuluvuspoliitikas nõutakse liikmesriikidelt nüüd ülevaadete andmist ja deklaratsioone selle kohta, kuidas on raha kasutatud, need aruanded tuleb detsembriks esitada samuti on vaja läbi arutada, milline võiks olla auditeerimismetodoloogia, kontrollikojal on väga pikaajaline auditeerimiskogemus, loomulikult me ei saa nõuda kelleltki teiselt, et nad meie metoodikat kasutaksid, aga kui meie metoodika on arusaadav, läbipaistev, siis kindlasti eh, järgiksid ka teised meid ja minu meelest on see eh, parem, parim meie töö mõõdupuu tulen nüüd äh, selle küsimuse juurde, kuidas äh, kodanike probleeme ühtekuuluvuspoliitikas lahendatakse. ma ei tea, äh, ma ei arva, et praegu oleksid probleemid lahendatud, muide kahe tuhande kaheksanda aasta ühtekuuluvuspoliitikas oli siiski ähm, raamatupidamise aruannete sulgemisel probleeme ja loomulikult me peame palju rohkem tähelepanu sellele protsessile pöörama. ja kui me saame siis kinnitada eelarve täitmise, siis selle, seda me teeme ka avalikult. uue programmeerimisperioodi muudatustest peab ütlema, et ähm, komisjon on kinni pidanud oma tähtaegadest, äh, komisjon vaatab kontrollisüsteeme läbi, ja me oleme äh, komisjoni enda finantsauditilt kuulnud, et tundub, et sellel, äh, selles äh, viimases programmeerimisperioodis on vähem vigu kui va-, varasemas, aga võtame seda kerge nii-öelda reservatsiooniga. enamus maksetest, kui need suurenevad, siis võib tekkida ju ka mm, rohkem vigu, aga selleks, et veenda avalikkust et, et asjad lähevad paremini, peame jällegi olema ausad auditi tulemuste osas, peame olema läbipaistvad, peame rääkima, mida tehakse kontrollikojas, komisjonis, liikmesriikides ja muidugi Euroopa Liidu äh, lipp kolmepoolsetes kohtumistes äh, on meie arvates ka üks sümbol, mis aitab veenda, veenda rahvast, et me teeme omalt poolt parima me ei pea ainult vigadele keskenduma siiski, sest me peame mõtlema ka, millised on meie, meie tulemused. seega peame nagu laiemas kontekstis vaatlema, mis toimub ühtekuuluvuspoliitikas ja eh, kas eh, praegune tegu, tegevus on õigustatud, kas eh, ühtekuuluvuspoliitikal finantsperspektiivis peaks olema sarnane koht ka tulevikus ühishalduse probleemid näitavad tegelikult, et ühtekuuluvuspoliitika kui selline ei toimi. suur tänu! härra Ludborš, suur tänu, härra esimees, mis puudutab äh, halduskomitee tulevikku, siis äh, ütleksin nii palju, et äh, kontrollikoja auditistrateegia aastateks kaks tuhat üheksa kaks tuhat kaksteist näeb ette kahe peamise eesmärgi saavutamist, kõigepealt meie mõju maksimeerimine ning teiseks ressursside tõhususe suurendamine, meie ressursside siis. nüüd halduskomitee, see on otseselt seotud teise osaga. ehk teisisõnu, me Kontrollikojas üritame admin-, halduskomitee raames äh, töötada välja mitmed poliitikad, näiteks infotehnoloogiapoliitika, inimressursi poliitikad näiteks. võtame näiteks äh, personalipoliitika. kuidas äh, suurendada töötajate motivatsiooni? väga oluline muidugi on ka mobiilsus selles kontekstis et ähm, audiitorid äh, mingisuguse perioodi järel vahetaksid valdkondi, millega nad tegelevad kuue-kaheksa aasta tagant, arvestades siis muidugi nende pädevust. tahaksin lisada sellele, mida juba varem öeldi. nagu te ilmselt teate, ministrite nõukogu võttis hiljuti vastu Kontrollikoja uued, äh, äh, uue Ähm, kodukorra ja me tegeleme praegu selle rakendamisega, see näeb ette kahte suurt muutust. nimelt äh, kontrollikoda töötab edasi nüüd kodade kaupa, see uus süsteem peaks tulema järgmisest aastast sisse, kuid tasakaalu säilitamiseks oleme me loonud siis äh, nii-öelda äh, Äh, üldised komisjonid, äh, halduskomitee esimees siis äh, juhiks neid kohtumisi. ja, ja nende kodade esimehed saavad siis ka halduskomitee liikmeteks. ja veel üks valdkond, meie peamine rikkus on audiitorid ja juba aastaid tagasi oli täiesti selge, et äh, meil on viiskümmend kuus audiitori kohta tühjad. kolmkümmend kaks selleks on, nendest on nüüdseks täidetud teie abiga, kuid täiesti selge on see, et meil on audiitoritest puudu. kakskümmend neli kohta on täitmata. eelarvepädev asutus ütles, et arvestades majanduskriisi, ilmselt need kohad jäävadki täitmata ja see on ka täiesti mõistetav ja sellepärast tegeleme siis praegu sellega, et kuidas ähm, praegusest äh, toetavast meeskonnast nii-öelda mõned inimesed tuua üle äh, auditiosakonda audiitoritena. nüüd äh, teie küsimus, et kuidas ähm, majandus- ja finantskriisi kontekstis veelgi meie tööd tõhustada, ma ütlesin ka alguses, et kontrollikojas on loodud vastav ähm, rühm, mille liige ka mina olen, mis tegeleb selle valdkonnaga. Äh, näiteks oleme vaadanud äh, üle Euroopa Majanduse Taaskäivitamise Kava komisjonilt, mis näeb ette suuremaid kulusid teatud valdkondades ja suuremat edasiminekut osades aspektides, mis, ma täiesti tunnistan, toob endaga kaasa teatud lisariske sest need, need on just nimelt need äh, piirkonnad, valdkonnad, mis meie jaoks on kõige problemaatilisemad ja endiselt ähm, äh, eelarvetoetused äh, liikmesriikidele, kes ei ole Eurotsooni liikmed, äh, Läti, Ungari, neid riike oli kokku kolm, kuid oleme mõelnud siis sellele, kas vastavusaudit oleks äh, siin parem äh, lahendus kontrolli omamiseks. ja kolmas osa, millega me oleme tegelenud, nagu te ilmselt teate, regulatiivne raamistik, arvestades tänast kriisi, on muutunud vähemalt kolm neljast järelevalveasutusest, institutsioonist saab lisapädevust juurde ja seni on komisjon saatnud Kontrollikotta seadusandliku eelnõu, et Kontrollikoda hakkab siis auditeerima ka nende uute järelevalveasutuste tegevust, kuid mulle tundub, et sellest võib-olla ei piisa. äkki peaks suurendama mandaati eh, ka siin valdkonnas, nii nagu meil praegu teeme koostööd Euroopa Keskpangaga või peaksime kaaluma siin edasisi võimalusi ilmselt veel. ja lõpetuseks küsisite te kulude poole lihtsustamise kohta. ma ei pea siin ilmselt ütlema seda välja, et lihtsustamise mõte Euroopa vahendite kulude osas on pidevalt olnud esil meie aastaaruannetes viimastest aastatest ja kui me vaatame praegust äh, DAS-i järeldusotsust, siis näiteks põllumajanduse ühtekuuluvus ja ka teiste sisepoliitikate osas on see lihtsustamise nõue pidevalt sees ka sellel aastal. kõik on ilmselt ühel meelel selles küsimuses, kuid tuleb olla ettevaatlik, sest et lihtsustamisest ei saa, äh, seda ei saa viimase piirini viia ma tuletaksin seda, kasutaksin seda võimalust äh, selleks, et tuletada meile, teile meelde, et kahe tuhande seitsmendal aastal oma aruandes rääkisime me ühtsest põllumajanduspoliitika teatud valdkondades, kus ülelihtsustamine tõi kaasa ettenägematuid tulemusi. nii et toetus sai Euroopa Liidu fondidest äh, ka sellised talumehed äh, nagu golfiväljakute ehitajad ja, ja raudtee ehitajad. suur tänu ja proua Andreasen! suur tänu, härra esimees. minu küsimus härra Kinstile. Te olete oma tuleviku eesmärkide seas äh, rääkinud ka sellest, et te tahaksite suurendada tõhusust äh, aruannete tootmisel ja tahate parandada koostööd riigikontrollidega liikmesriikides, ähm, et parandada siis Euroopa Liidu vahendite kasutamise auditeerimist, kuivõrd see on ühisvastutuses kas te tahate siis, et riigikontrollid esitaksid oma järeldusotsused äh, või kavatsete töö jagada oma ja riigikon-, oma töö ja riigikontrollide töö vahel? proua Kaljulaid. arvestades seda, et te olete juba mõnda aega tegelenud valdkonnaga, kus veamäär on olnud suhteliselt suur kas te saaksite meile selgitada, et millal asjad antakse üle Olafile? millises ajahetkes? ja et kas teatud ähm, juhtumite kiirem äh, Olafi kätte minek äh, äkki ei ennetaks äh, tulevasi rikkumisi ja ei kiirendaks ka siis nende vahendite tagasisaamist? nende vahendite tagasisaamist, mida siis on reeglitele mittevastavalt kasutatud. härra Lutborš, te olete oma eluloo kirjelduses või vähemalt eesmärgide seadmistanis öelnud, et te tahaksite parandada kindlasti TASi menetlust. tooge meile üks näide sellest, kuidas te seda asja siis parandaksite. suur tänu ja lühikesed vastused siis, härra Kinst. jah Thank you very much. Eh, suur tänu. küsimus eh, selle kohta, et eh, kuidas peaks toimima koostöö Riigikontrolliga. tsiteeriksin ühte oma kvaliteet, kolleegi, meil on kaks valikuvarianti, konkurents või koostöö, meie mõistagi toim-, toetame teist äh, varianti, koostööd me teeme koostööd riigikontrollidega riiklike deklaratsioonide või nii-öelda äh, sertifikaate, sertifikaatide osas, äh, sellised asjad oleks väga teretulnud. kui me vaatasime auditi ulatust ja lähenemist auditele, siis see siis see on neljas liikmesriigis, kust me oleme saanud deklaratsioonid kõik erinevad olnud Euroopa Kontrollikoda käivitas seda arvestades ühtsed töögrupid ühtse auditi standardi osas, nii vastavusauditi osas, mis on otseselt seotud TASSiga, ja tulemusauditi osas. see töögrupp äh, hakkab oma tööd juba kokku tõmbama ja tulemuseks on see, et võib-olla peaks ühtlustama seda, kuidas äh, äh, ühtselt auditeerida neid vahendeid, mis lähevad ühishalduse alla ja et kuidas veelgi tihedamalt teha koostööd liikmesriikidega. Need oleks siis sellised nii-öelda pilootprojektid, mida me korraldaksime koos välja valitud riigikontrollidega. Nende riikide seas, kes on juba esitanud oma deklaratsioonid, võtaksime siis paati ja oleme valinud välja veel kolm, Taani, eh, Hollandi ja Tšehhi Vabariigi, kes on meiega nõus nende uute standardite alusel koostööd tegema. ja siis ühisauditi üritame esitada. me loodame, et selle ettevõtmise lõpptulemuseks on see, et me saame rohkem toetuda teineteise tööle et kui see pilootprojekt on edukas, laieneb see siis ka teistesse riigikontrollidesse ja nii nagu Kersti ütles, tahaksime näidata, et koostöö on võimalik ja kui see on võimalik, siis me tahaksime laiendada seda ka ülejäänud riigikontrollide perele ja saame nii eh, võrrelda tulemusi. proua Kaljulaid. suur tänu kui audiitorid missioonilt tagasi tulevad, siis äh, väga varsti tuleb osakonna koosolek, kus arutatakse auditileide ja kui tekib kahtlusi, et kas midagi on vaja Olafile esitada või mitte, siis äh, tehakse otsus äh, ja muidugi, mida kiiremini me tegutseme, seda parem ja siis saab ka paremini kontrolli all hoida mitmesuguseid ebakõlasid väga sageli on tehtud äh, makseid juba aasta tagasi ja projektid samas on alanud juba aastaid tagasi, loomulikult äh, kui äh, me siis aastaid hiljem hakkame vigu arutama, ei ole see kõige tõhusam. aga üldiselt liikmesriigid teatavad probleemidest meile kvartaalselt, kui tõesti arvatakse, et on tegemist rikkumistega isegi kui kõik äh, leiud või tähendab, aga, aga üldse kõik leiud, äh, mis missioonidel siis äh, avastatakse, tuleb ju esitada komisjonile ja kõik, Olafil peab olema ka selge ülevaade mi-, sellest, mis toimub, enamus tagasimaksetest siiski ähm, on seotud mitte pettustega või pe-, või petuprojektidega, vaid siiski eh, eksimuste ja, ja vigadega. härra Lutborš, palun. rääkides TASi võimalikust täiustamisest, siis peab tunnistama, et on mitmesuguseid eh, valdkondi, kus eh, asjad lähevad päris hästi, igal aastal vaatame me läbi äh, kõik kulutused, poliitikavaldkonnad, Euroopa Liidu eelarve täitmises, äh, see on organiseeritud poliitikarühmade kaudu, igalühel on oma vastutusala. ma arvan, et me võiksime spetsiifilise hinnangu korraldamist restruktureerida, näiteks Äh, ühine põllumajanduspoliitika, maa areng vajavad äh, eritähelepanu. mõned teised poliitikagrupid vajavad või rühmad vajavad suurendamist. Äh, aga kogu see reorganiseerimine peab toimuma aasta-aastalt, iga aasta võetakse luubi alla üks kindel poliitikaala. järgmine küsimus, palun. suur tänu. ma olen eelarve kontrolli komisjoni liige juba teist korda ja ma ei hakka praegu küsimusi esitama, vaid annaksin ühe hinnangu räägime nüüd äh, Euroopa Kontrollikoja kandidaatidega. endise äh, raportöörina struktuurifondide ja Galileo projekti osas sooviksime öelda järgmist. me töötasime äh, koos härra Kinstiga ja proua Kaljulaiuga ja minu järeldused on järgmised ma võin nentida, et kandidaadid olid väga koostööaltid viimasel ametiperioodil siis. härra esimees katkestab. vabandage, ütleb härra esimees. hetkel me siiski esitame küsimusi ja hinnanguid me anname peale seda, kui arvamuste vahetus on lõppenud ja seda me teeme kinniste uste taga, nii et praegu palun esitage küsimused, ärge oma hinnanguid esitage kui soovite esitada küsimust, siis palun, aga vastasel korral saab teine parlamendiliige sõna. härra Liberatski, ma siis ootan ja esitan oma hinnangu hiljem. aitäh. kolleeg Deutsch, palun. Eh, suur tänu, härra esimees. austatud kandidaadid kuulasime ära uued kontrollikoja liikmekandidaadid ja kõigi käest küsisime sarnaseid küsimusi. ja esitan teile ka samasugused küsimused. kõigepealt. milline on, võiks teie arvates olla Euroopa Kontrollikoja ja Olafi koostöö ja teie kui professionaal mida te arvate Olafi kaasamisest kui äh, väljastpoolt tulevat organisatsiooni siis ja mm, äh, kas te ei arva, et äh, kui liiga palju tegijaid on, et siis ei tule midagi head välja? kuidas saaks tõhustada pettusevastast võitlust? härra Kinst, palun suur tänu. Olafiga suhetest rääkides peab ütlema, et kontrollikoda ja Olaf on juba algselt määratud hästi koostööd tegema. informatsioon liigub kahtepidi, kui meie avastame mingeid juhtumeid, kahtlustame pettust või raha ebakorrektset kasutamist, siis loomulikult äh, teatame juhtumist Olafile ja äh, mõni aeg hiljem siis äh, saame me teada, mis selle juhtumiga on toimunud. minu arvates on sama tähtis see, et erinevate auditrühmade tasemel tuleb samuti Olafi personaliga kontakti hoida. Äh, näiteks kutsume neid korda aastas aru andma oma tööst, rääkima uutest juhtumitest, näiteks välisabi puhul. see aitab kindlasti audi-, audiitoreid ka oma tööd paremini ette valmistada. meie mõned ametnikud ole, on lausa regulaarselt ühenduses ka nii-öelda äh, välistegevuse osas Olafi personaliga Olafi kaasamine väljastpoolt, äh, ma arvan, et Euroopa Kontrollikoja, äh, koja ülesanne ei ole sellesse küsimusse sekkuda, aga mulle on jäänud mulje, et euro-, et Olav on praegu Euroopa Komisjoni osa ja seetõttu ei ole tal piisavalt sõltumatust. seetõttu ongi see äh, Olafi nii-öelda komisjoni alt väljaviimine üsna aktuaalne, aga ma loodan, et äh, see, kes nimetatud äh, ettepaneku ükskord teeb, selgitab ka, mis selle lisaväärtus on. Olafil on olnud küll probleeme, aga teisest küljest äh, Olav tegelikult ju töötab kahekümne seitsme erineva kohtusüsteemiga koos ja äh, kui lihtsustatult öelda, pole sugugi kerge otsustada, kas keegi tuleb vangi panna või mitte. seetõttu oleks väga kasulik, et Euroopal oleks oma äh, prokurör. muidu te küsisite kuus aastat tagasi, kui ma olin kuulamisel sedasama küsimust, aga ma ütleksin pigem, et minu suhtumine sellesse on positiivne. mul on väga raske midagi vastata, aga kuus aastat tagasi ütlesin, et ehm, Euroopa prokuröri äh, avaliku süüdistaja ametkond oleks väga hea, äh, aga ma tahaksin lisada, et, et et äh, sõltumatus on väga hea, mitte ainult paberil, aga ka selles osas, kuidas see väljapoole paistab ja ma arvan, et avalikkuse jaoks on väga hea mõte äh, Olafi komisjoni alt väljaviimine. härra Ludvars, palun. rääkides Olafiga koostööst tulevikus, nõustun oma kolleegidega kui Olav ka komisjoni alt välja viiakse, loome me ikkagi tihedat sidemet. ma ei usu, et tekiks pingeid sellepärast, et me täiendame üksteise tööd. aga küsimus kas Olav peab olema komisjoni all või, või väljaspool, minul isiklikult ei ole mingeid eelistusi, ma tahaksin siiski näha, et äh, president Barroso või eh, vabandust, äh, president Barroso oma teisel ametiajal on teatud lubadusi andnud, minul eelistusi ei ole aga oluline on muidugi, kuidas Olafit väljaspoolt nähakse ja ma arvan, et see on oluline argument viimaks Olav, Olafi komisjoni alt välja. ja Euroopa prokuröri amet, see on nüüd ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja ma olen näinud ka, et ähm, et Euroopa Komisjon on huvitatud selle ameti loomisest. suur tänu, Rudi. Äh, rääkides teie koostööst, teie, härra Lõdborš, ütlesite, et äh, umbes kakskümmend audiitorit on puudu, kas vahendeid on puudu, kas te ei tahaks parlamendile eh, siin nagu äh, märku anda selle kohta, sellepärast et meie ju nõuame, et te tööd teeksite, aga teil ei ole äh, vastavaid vahendeid, seega nõudke meie toetust. tähtaegadest rääkides, kui Euroopa Komisjon annab kõik vajalikud elemendid kolmekümne esimeseks märtsiks, kas kolmekümnendaks juuniks pärast kontrolli aastat on võimalik juba oodata teie eh, raportit, sest minu meelest on eh, kinnitava avalduse protseduur piik-, liiga pikk. Eh, vastavalt äh, aluslepingule teil on äh, õigus äh, aasta raamatupidamise aruandeid kinnitada, aga te arvate ainult arvamuse. mis te arvate äh, täiendavate operatsioonide kinnitamisest. taas võib olla positiivne või negatiivne, aga mingisugused täiendavad tööd, selle kohta ei ole meil mingit arvamust. härra Kinst, palun. suur tänu, üritan vastata nendele küsimustele, mis puudutab seda tähtaegade küsimust, tuleb ausalt öeldes öelda, et kontrollikoja, koda on avatud igasugusteks äh, aruteludeks, äh, kalendri muutmiseks, kuid minu kuueaastane kogemus, eriti just nimelt äh, TASSi auditi osas, on küll näidanud seda, et väga raske on kuskilt aega veel kokku hoida ma pelgaksin, et kui me liiga palju üritame aega kokku hoida, siis ilmselt äh, otsuste kvaliteet äh, langeb. meil on ju ka teatavad reeglid, äh, mida tuleb järgida, näiteks valimi valik. et meil on reeglid, et osad peavad, tegevused, mis valimisse satuvad, peavad olema aasta lõpust. lisaks sellele meie kontrollid liikmesriikidel äh, liikmesriikides arenguabi puhul, mille eest mina vastutan, see on Aafrika, Aasia riigid, seal tuleb kohalike omavali-, kohalike valitsustega märkustega järeldusotsuste osas koostööd teha, komisjoniga koostööd teha, me peame ootama, et komisjon parandaks meid, kui on vigu ja nii edasi. alles siis saame me teile esitada novembri keskel siis äh, järeldusotsuse ja öelda, et, et miinimumveamäär, määrast on kinni peetud, näiteks siis see üheteist protsendi määr tõukefondide puhul ja nii edasi. kontrollikojad, nagu ma ütlesin, on avatud aruteludeks, kuid viimase kuue aasta mm, komis-, kogemus on mulle küll näidanud, et kontrollikojas aja kokkuhoidmise võimalused veel edaspidi on väga piiratud. vastan ka teistele küsimustele või kuidas me teeme? kinnitav avaldus veel, kas Teil on täiesti õigus, siin on kaks erinevat äh, lähenemissuunda. vastavalt äh, raamatupidamisele siis anname me, teeme me ühe järeldusotsuse nende usaldusväärsuse kohta ja siis tehingute kohta teeme edasi äh, järeldusotsuse, need on siis nii-öelda tillukesed tassid iga auditivaldkonna klustri kohta. minu meelest see süsteem on läbipaistvam sest et Euroopa Komisjoni eelarve on väga spetsiifiline. see katab erinevaid kuluvaldkondi, seal on riskid erinevad, juhtimistavad on erinevad ja teile kui parlamendisaadikutena oleks see ilmselt läbipaistmatum, kui me üldise tasse esitaksime kõikide tehingute kohta, äh, pannes siis kokku ühte patta struktuurifondid, äh, haridusprogrammid, muud abigramm, abiprogrammid, nii et meie üritame nii suurt läbipaistvust saavutada kui võimalik, teeme siis seda nii-öelda jagude kaupa, valdkondade kaupa, kuid äh, võib-olla peaks mõtlema, et kas need kas on saavutatud nende mm, valdkondade vahel tasakaal äh, aga minu meelest eriti hea mõte vist ei oleks see üldise tassi esitamine, vähemalt nii arvan mina ise. proua Kaljulaid. suur tänu, härra esimees. ainult äh, paar kuupäeva Ühtekuuluvusfondi poolt vaadatuna. viimased tehingud äh, tehakse tavaliselt tähendab, viimased tehingud jõuavad viieteistkümnendaks jaanuariks äh, alles äh, raamatupidamisse ja enamus äh, maksetest tehakse just nimelt detsembris. ja kui me tahame auditeerida just nimelt neid kõige riskialtimaid äh, tehinguid ja need on need äh, kiirustatud tehingud äh, aasta lõpus, tuleb auditeerida ka neid. kui me oma valimi tooksime aastas äh, ettepoole, siis see oleks juba probleem viieteistkümnes jaanuar saame me siis äh, valimi kokku viimaste maksete kohta. siis tuleb liikmesriiki ähm, äh, tehniliselt äh, ette hoiatada kuus nädalat enne meie külaskäiku, tavaliselt me saame nelja nädala pärast minna, siis tuleb jälle oodata kaks äh, nädalat, äh, et liikmesriik kinnitaks, äh, komisjon kinnitaks jälle kaks nädalat ja siis on kaheksa nädalat liikmesriigil aega reageerimiseks, siis ongi juba mai kuu keskpaik käes ja siis saab alles käivitada selle kolmepoolsete kohtumiste jada ja kui me nüüd tooksime asjad ettepoole, siis oleks olukord täpselt samasugune nagu paar aastat tagasi, et eelarve kontrolli komisjonis eh, oleks eh, väga raske tööd teha. muidugi kõiki tähtaegu saaks lühendada, kuid tehnilised detailid, tõlgimiste küsimus ei ole muuseas pisiasi, eh, tähendab seda, et see ei ole ilmselt võimalik. veel tuletan meelde, et liikmesriikide poolt äh, esitatud veamäärad äh, jõuavad alles äh, siis projekti lõppemisele järgneva aasta detsembris meieni N pluss üks süsteemi alusel. nii et arvestagem ka sellega, kui kõik need arutelud toodaks aastas ettepoole, siis kaoks ka see osa kontrollist võib-olla. nii et see probleem praegu on raske lahendada, selleks on vaja ühte väga suurt töögruppi et see asi lahendada, kui see tõesti vajab väär-, arutelu. üldkinnitav avaldus. põhimõtteliselt võiks see võimalik olla siis, kui veamäärad on suhteliselt väikesed. ja nendes valdkondades on võimalik äh, kuid äh, meil on endiselt selliseid valdkondi, kus veamäärad on väga kõrged ja ma ei saa praegu täpselt aru, kuidas see üldine tasu võiks kaasa aidata. ja seega minu meelest on täiesti selge ju olnud, mis meie äh, seisukoht äh, tehingute legaalsuse osas on olnud. härra Lutboš. härra esimees mis puudutab teie märkust ametikohtade täitmise kohta, muidugi oleks suur abi sellest, kui parlament meid toetaks selles ettevõtmises. kahe tuhande esimese, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve menetluse osas tulevad kokku kolm institutsiooni, parlament, komisjon ja nõukogu. ja kindlasti meile oleks kasu sellest, kui me saaksime need kohad täidetud teie abiga kalendrist rääkides. ma täiesti saan aru sellest, mida te silmas peate, et äh, ma saan aru, miks te tahaksite meiepoolset aruannet nii kiiresti kui võimalik, kuid nagu kolleegid juba on öelnud, ka minu meelest satuks siis ohtu kvaliteet. me võime asju jah, kiiremini teha, kuid siis võib-olla kvaliteet oleks natukene nõrgem, kui see on praegu ja ma tegelikult ei tea, mis on parem. kas äh, aega kokku hoida või võtta aega ja tööd korralikult teha. ilmselt nädalate, paar nädalat me saaksime seda asja kõike ettepoole tuua, oktoobrisse näiteks, novembrist. ma ei tea, kas sellest kasu tuleks. aga suvel kindlasti ei ole võimalik sellist äh, aruannet esitada, suveks, vabandust, äh, samasuguse kvaliteediga. Teie viimane küsimus üldtassi osas Teil on kindlasti õigus. Äh, selles osas meil ei ole sellist asja üldedasi. minu seisukoht äh, on see, et äh, selleks on väga hea põhjus. me ei ürita kokku panna banaane ja õunu ühte patta tuleb arvestada erinevustega ja meie praegune süsteem, kus me need eriaruanded koostame, on hea süsteem. muidugi eh, pärast ju tuleb välja see pilt, et kuidas, et kas, kuidas hakkavad rolli mängima liikmesriikide deklaratsioonid, mis on auditeeritud vastavalt eh, reeglitele. võib-olla siis, kui see süsteem on käima läinud, võiksime selle küsimuse juurde tulla tagasi ja kaaluda seda, kas oleks võimalik midagi teistmoodi teha äh, härra Oodi, teie aeg on öö, äh, otsa korral, nii et väga lühidalt, palun. tuletan meelde teile aluslepingu sätteid. Äh, selle järgi nõutakse öö, öö, kaks, kahte tassi üks puudutab üldist aruannet, teine tehinguid ja nüüd äh, nõutakse teie käest ka sektorite kaupa äh, aruandeid, aga see, mida te ei ole teinud, on see, et ei ole ühtset aruannet tehingute kohta andnud. see ei ole mingi parlamendi mõte, see on kohustus, mis tuleb aluslepingust. suur tänu äh, tähendame, täname meie kolme kandidaati ja nüüd jätkub siis äh, meie kohtumine juba kinniste uste taga, kus äh, hindame siis kandidaatide poolt antud vastuseid. suur tänu teile!